Okay, colleagues, can we make a... kallid kolleegid, kas me võiksime alustada? kui te tulite siia, siis te ei mõistnud seda veel, et te tulete ajaloolisele kohtumisele täna. ja põhjus, miks see nõnda on, on see, et esmakordselt siin parlamendi ajaloos, nii mulle on öeldud, et kolm komisjoni on saanud jagatud pädevuse ühe õigusakti osas. ja sellepärast on mul väga hea meel, et minuga on siin laua ääres härra Vistisen, kes on AFET-i komisjoni aseesimees ja härra Savama, kes on eh, eelarvekomisjoni aseesimees. mul on väga hea meel, et kõik need kolm äh, esimeest on siin kohal. ja kui me kunagi mm, veel peame sellist asja tegema, siis äh, on alati võimalik, et me teeme seda uuesti eh, ja nii, et meil tuleb väga hästi kõik see asi ära teha, et edaspidigi seda meile lubataks. Eh, ja me räägime seda arutelu, peame seda arutelu siis Euroopa Säästva Arengufondi osas ning täna pidid tulema meie juurde ka eh, proua Mogherini, kõrge esindaja ja asepresident härra Katainen, aga kahjuks on äh, volinike äh, kohtumine toimub täna pärastlõunal ja selle asemel on siis neil siin härra Manserviisi de Defcost, siis härra Danielson äh, Digineerist ja Lotte Knutsen välisteenistusest, proua Mogherini ja komisjoni asepresident. Nemad on lubanud tulla nendest teemadest rääkima võimalikult edaspidi tegemist on uue Euroopa Komisjoni algatusega, see on üks paketi osa, meetmete paketi osa, milleks on Euroopa välisinvesteeringute kava osa ja selle kuulutas välja siis president Juncker juba septembrikuus ning äh, Euroopa Säästva Arengu Fondi eesmärgiks on siis täita neid puudujääke, mis seni siin on selles temaatikas. oleme Äh, välisinvesteeringute kava ja ka välisinvest-, äh, laenude mandaati arutanud siin komisjonis ning ja need mõlemad koos äh, selle uue garantiiga moodustavad siis osa sellest välisinvesteeringute kava paketist tahame kuulda komisjonilt, kuidas see kõik toimima hakkab, miks see tähtis on ja mida see koha peal muudab. nii et ilma pikemata annangi sõna ahvetikomisjoni aseesimehele, palun. suur tänu. ahveti nimel tahaksin ka tervitada kõiki sellest väga huvitavast jagatud pädevuse harjutusest osavõtjaid meil muidugi oma komisjonis on huvi selles, et me majanduse, inimõiguse ja ka Euroopa Liidu välisasjade eesmärkide vahel saavutada õige tasakaal ja sellepärast loomulikult tahame teha tihedat koostööd, kuna aega palju ei ole, siis äh, annan kohe sõnajärje edasi meie kolmanda komisjoni esimehele, härra Sarvamaa. suur tänu, teen ka väga lühidalt. esmalt loomulikult suur tänu TV Ahvet esimeestele, et selline võimalus meil on, aga sisuliselt asjast rääkides tahaksin teile meenutada, et eelarvekomisjon paralleelselt tegeleb ka kahe seotud ettepanekuga, mis puudutab eh, Euroopa Investeerimispanga välislaenu mandaadi laiendamist ja ka siis välisinvesteeringute kava. ning teine asi, te peate teadma ka seda, et eelarvekomisjon annab oma kogemused finantsgarantiide ja instrumentide kohta ja on seda teinud ka just hiljaaegu EFSI osas, nõndanimetatud Junckeri plaani osas ning tahaksin rõhutada veel ka seda, mis on muidugi ilmne, et, et meil on siin äh, tugevat koostöövaimu kõigist kolmest komisjonist tarvis selleks, et selle asjaga kiiresti edasi minna, selle tohutu suure asjaga edasi minna, et aprillikuu lõpus saaks läbirääkimiste mandaadi vastu võtta, aitäh! aitäh! meie moodustame kolme peale kokku vist viiendiku parlamendi liikmetest, nii et see on tõesti suur hulk rahvast. ja nüüd tahaksin anda sõnajärje Euroopa Komisjonile ja loodan, et selle koosoleku lõpuks on kõigil väga selge ette ettekujutus sellest, missugune see pakett on, nii et kui me räägime säästva arengufondist, siis ka sellest kogu paketist. nii et kõigepealt härra Manserviisi, palun, teil on sõna. ma küll kahjuks ah, näen, kus te istute. ekraanilt saan teid näha küll. suur tänu, proua esimees ja palun vabandust siis selle pärast, et volinik ja kõrge esindaja ei saanud täna tulla, väga tähtis komisjoni koosolek oli täna. see puudutab kõik Euroopa tulevikku, nii et selle asemel tulime meie ja katsume anda oma parima. tahtsin teile öelda, et tegemist on väga tähtsa asjakorraldusega, see on ka üsna ebaharilik asjakorraldus, kuid ma loodan, et selle tulemuseks saab olema hea raport, aga see on ka selline koostööviis, mida võiks tervitada, sellepärast et võib-olla on võimalik äh, nõnda äh, oma tööd ümber korraldada. see on väga hea. katsume sellist esimest kogemust siis äh, kasutada selleks, et tulemus oleks positiivne, nõnda et saaksime seda siis niisuguse tervikliku pildina näha. me püüame nimelt siin ju teha täiesti uut asja, vähemasti meie kavatsuste poolest on see uus ja terve rida uusi tegevusi on meil siis plaanis esimene asi, mida ma tahaksin öelda, on järgmine. ja kohe otse alguses välja öelda. see pakett äh, puudutab siis arengupoliitikat. me räägime instrumendist, mille eesmärgiks on arengupoliitikat edendada ja kasutada maksumaksjate raha paremini selleks, et tõhusamalt vaesuse vastu võidelda. selle ütlen kohe otse välja sellepärast et sest see tuleneb meie Agenda kakskümmend kolmekümnest äh, ja selle rakendusest ja ka Euroopa Komisjoni või Euroopa äh, Liidu Nõukogu erinevates järeldustes tuleb see välja. et selle paigutasime siis sellisesse konteksti ja leidsime, et siin peab olema rakendamiseks kolm sammast. esiteks klassikalised toetused teiseks äh, sisemiste ressursside kasutamine ja kolmandaks siis investeeringud avas, avalikust ja erasektorist. selleks, et seda raha siis kasutada nõnda, et saaksime toetada majandustegevuse kasvu ja töökohtade loomist, see on see eesmärk, see on see otsene suund, äh, kuidas seda asja tuleb vaadelda. ja ütlen selle kohe ette ära, sest siis me saame ühtlaselt sellise eesmärgi nimel tegutseda, arvestades neid kolme sammast. ja veel kolmas asi. see asi pärineb ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu äh, ülemkogu järeldustest ja otsusest, kus komisjonil äh, tehti ettepanek edendada investeeringuid Aafrikas ja äh, naabruspiirkonna lõunaosas ning me räägime siin ju investeeringutest ja töökohtade loomisest ning selle järel president Juncker tuli siis välja selle ettepanekuga, eh, mis puudutas siis välisinvesteeringute kava, see oli septembrikuus. nagu ütlesin, esimene asi Agenda kakskümmend kolmkümmend ja kõikide meie kohustuste täitmine, mis tulenevad arengukoostööst ja tahaksin lisada veel seda, eriti selle asja osas on siin see oluline, et ka COP kahekümne ühe rakendamine, kliimamuutusega seotud, seotud teemad on samuti olulised siin. ja ka muidugi naabruspoliitika, sellepärast et me tegeleme sellises valdkonnas, mis on ka ja need piirkonnad on siis määratletud ära Aafrika ja äh, naabruspoliitika riikidega. nii et vaatame siis seda, mida me äh, pakume siin välja äh, sellise tervikliku pildina. teiseks, eesmärgid ja kuidas see toimima hakkab. eesmärgiks on pikaajaline lähenemisviis selleks, et edendada investeeringuid, nutikaid investeeringuid selleks, et luua töökohti, kasvu, mis aitavad inimesi vaesusest välja. ja see on meie Euroopa Liidu üleilmses strateegias kätketud. oleme seda ju palju kordi ütelnud me tahame selle globaalse strateegia ühendada äh, naabruspoliitika ja arengukoostöö. ja mul on hea meel, et teid siin nõnda palju on, sellepärast et me tahame siin tõesti kõiki neid instrumente ühendada äh, niivõrd terviklikul moel, kui vähegi võimalik on. me ju kõik teame ja oleme ühel meelel selles, et vaatamata jõupingutustele, mis on suunatud äh, arenguabi toetustele, äh, sellest ei jätku selleks, et naabruspoliitika riikide ja Aafrika riikide jaoks Äh, toetusi edendada ja selleks on tarvis siis luua toetust majanduslikule ja sotsiaalsele infrastruktuurile, VKE-dele, töötada eriti noortega, mis on suur eesmärk, mis meil kõigil tuleb täita. sellepärast, selleks, et neid eesmärke täita, meie välisinvesteeringute kava aitab kaasa sellele, et ka rände aluspõhjusi välja juurida. nii et see Euroopa Ülemkogu poolt vastu võetud taotlus juunikuus oli, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juulikuus oli just suunatud sellele, aga ühelt poolt me tahame siis säästva arengu eesmärke täita arengukoostöö raames, aga muidugi ka siis just nimelt rändekriisi algpõhjusi välja juurida, selleks siis luua majanduslikke võimalusi, luua töökohti ja kasvu paljudele. selleks siis on meil siis kolm sammast. esiteks siis Euroopa Säästva Arengu Fond, mis pakub finantslahendusi, nagu hästi tuntud juba segarahastus, vahendid selleks, et kasutada äh, avaliku sektori investeeringuid äh, ja selle kohta on juba päris palju äh, näiteid ja siis on uus innovatiivne vahend, mis on siis tagatis või garantiifond. see on üks koma viis miljardit eurot. see on olemas just selle jaoks, et erainvestorite riske leevendada sellepärast panemegi sellise segarahastusvahendi äh, kokku selleks, et tagada ka erasektori äh, investorite riskide kaetus. siis tehniline abi, see on selleks, et, et head ideed oleks suunatud või muudetud äh, sellistesse projektide, sellisteks projektideks, mida pangad saaksid rahastada. et tuua välja siis selliseid Äh, ideid, häid projekte ja et äh, tehnilise abi äh, kaudu neid siis muuta pankadele sobivateks. ja kolmas, muuta paremaks investeeringu kliima, kliimat, selleks, et oleks selline poliitiline dialoog, mida Euroopa Komisjon kõikide nende riikidega peab ja et see kujuneks või et sellest kujuneks välja reformide kava. nii et ei ole ainult see äritegemise lähenemisviis, vaid ka vaid ka näiteks äh, integreeritud tootmine, energia ähm, äh, edastamine ja nii edasi, kõik need asjad, mis loovad investeeringute jaoks paremad tingimused. nii et tahame täiendada olemasolevaid instrumente nõnda, et oleks võimalik kaasata selliseid turujõude, mis seal turul praegu on ja neid suunata siis investeeringuteks. eriti, mis puudutab näiteks Saharast lõuna poole jäävat Aafrikat äh, ja teisi piirkondi ja näiteks just seal, eriti lõuna poole ja Saharast lõuna poole jäävas Aafrikas, kui me erainvestoreid ei kaasa, siis ei toimu see iseenesest ja võib tekkida selline nõiaring, aga meie peame sellest välja murdma. arutame seda oma partnerriikidega nõnda, et saame pidada pidevalt riikidega siis poliitilist dialoogi, anda neile ka ideid selleks, et investeeringuid soosida ja stimuleerida. see, kuidas meie oma töö oleme korraldanud, on siis platvormide kaudu, sellise segarahastusplatvormide kaudu, seda te kõik hästi teate, aga võin seda ka põhjalikult selgitada, kui vaja. aga siis on see uus tagatis, see on just siis see innovatiivne osa kogu sellest kavast. mõlemal puhul äh, kasutame Euroopa Investeerimispanga eksperte. Nemad on, on ka EFSI strateegianõukogu Äh, liikmeid ja samuti Euroopa Parlamendi liikmeid saab samuti vaatlejatena kaasata strateegianõukogusse. selleks, et seda otsustamise protsessi lähedalt jälgida ja projekte jälgida ja suundi. tagatise äh, skeemi alusel me peame töötama nüüd nõnda, et leida investeeringu suundi, et oleksid teada need suunad, mille, mida võiksid siis, mis võiksid siis saada toetusi. see võib olla valdkonnapõhine suund või ka geograafiline suund või ka mõlemad koos, selleks et erainvestor saaks siis teada, milliseid suundi on võim-, millistesse suundadesse on võimalik investeerida ja ma hakkasin ütlema eh, teile kõigepealt eesmärkidest rääkima eh, ja ei ole vahet, kas eh, on erasektori rahad, segarahastus, erainvesteeringud, mida tagavad siis need uued tagatised. lõppeesmärk on see, et tehtaks investeeringud, mis aitavad leevendada vaesust, aitavad VKE-sid, aitavad paremaid teenuseid hariduse valdkonnas pakkuda ja nii edasi projekte on väga palju erinevaid, mis peaksid aitama siis neid arenguprobleeme lahendada. me oleme selle instrumendi kokku pannud, olles veendunud selles, et see peaks aitama tekitada ka Euroopa Liidu tasandil suuremat sidusust. sellepärast oleme palunud ka liikmesriikidele anda oma finantspanus. selleks, et meie tagatis oleks tugevam ja et me saaksime veenda investoreid, et me mitte ainult kvantitatiivselt ei ole hästi ette valmistanud, vaid ka kvalitatiivselt, äh, et saaksime vähendada seda äh, killustumist. ning samuti kaasame me kõik Euroopa rahastajad. Nemad, nendestki saavad need Euroopa poole tegutsejad, kui nii võib öelda, nendel platvormidel. see platvorm on selline unikaalne toetus süsteem. meil on olemas siis unikaalne nõukogu ja see tegutseb siis selle nimel, missugused eesmärgid on kokku lepitud ja pole vahet, kas äh, geograafiline suund on äh, Saharast allapoole jääv Aafrika või Põhja-Aafrika ja nii edasi. meie töötame kõik selle nimel, et vähendada seda Euroopa killustatust, eh, kaasata äh, liikmesriigid rahastajatena, et nad tunneksid endal osadust selles ettevõtmises. samuti kaasame me ka Euroopa Parlamenti, et parlament saaks juhtimise ja kontrollisüsteemis oma rolli pidada, arvestades neid erinevaid viise, mis teil on võimalik kasutada, aruandlus, raportid ja ka vaatlejatena teie kaasamine öö, nõukogudesse. see on see, kuidas me kavatseme seda teha ja tõepoolest me näeme seda sellise punktikeste ühendamise võimalusega, võimalusena. suur tänu. järgmisena on meil teine kõneleja, härra Danielson. ma ei taha teid küll kiirustada, aga meil on tund aega kokku aega, et kella kuueks peame lõpetama. Uh, suur tänu ja ma ei näe tegelikult, et mul on vaja pikalt rääkida, sellepärast et Stefano rääkis väga selgelt ja tegi minu arust asjad väga hästi sissejuhatuseks selgeks. aga tahaksin alustada, et öelda kõigepealt, et tegemist on väga integreeritud ja sidusa lähenemisega, mida peaksime tunnustama ja ma arvan, et ka tänane kohtumine on tegelikult väga hea alus selleks, mida see konkreetses tegevuses peaks tähendama. kolm asja, esiteks räägime arengust. ja see mis praegu on ette pandud, siis me näeme praegu, et see võimaldab äh, majanduskasvu luua, stabiliseerida meie naabruskonda ja toetada meie partnereid Aafrikas. ja Stefano loomulikult tegeleb nende teemadega rohkem kui mina ise. ja see kõik viib sinnani, et äh, hakkame tegelema rände äh, aluspõhjustega ja see tähendab konkreetsemalt seda, et investeeritakse rohkem äh, tervisesse, haridusse, baassotsiaalteenustesse ja sellesse, et äh, riikide jaoks oleks jõukam tulevik loodud. teiseks, nii nagu Stefano juba ütles, on tegemist instrumendiga, mis on unikaalne ja täitsa uus äh, selles mõttes, et kasutatakse ära see investeeringute potentsiaal, mis meie partnerriikides olemas on. ja see on tõsine võimalus et läbi selle instrumendi oleks võimalik kaasa tõmmata ka erasektori investeeringut, toetada ja näidata seda, et nendes riikides on võimalik investeerida ja niimoodi tekiks võimendusefekt, mis toetavas ja heas keskkonnas võiks luua, mm, tuua kaasa endaga ka positiivseid arenguid. ja kolmas aspekt on see, et see on võimalus praegu olgugi et piiratud vahendite raames, mis meie käte, kätes on, äh, luua paremat äh, mõju, mis puudutab äh, kogu rahastust, mis meie olulistes prioriteetvaldkondades kättesaadav on. ja seda see garantii sisuliselt tähendabki. vaadates nüüd tulevikku, on tegemist esimese korraga, kui komisjon on sellise ettepaneku teinud äh, välisinvesteeringute jaoks. muidugi, nii nagu Stefano ka ütles, peame seda kõike asja äh, seirama ja lähedalt, peame vaatama, kuidas need asjad edasi liiguvad. ja nii nagu ka ettepanekus äh, on välja toodud, enne kahte tuhandet kahtekümmet tuleme välja oma aruandega, mida see siis täpsemalt tähendab. ja selles kontekstis muidugi parlament loomulikult teie demokraatlik äh, vastutus ja analüüs on äh, meie jaoks olulised ning võimalus tegelikult ka teiega arutada erinevaid seirevõimalusi ja aruandevõimalusi selle instrumendi puhul, nii nagu plaanitud. Thank you very much, uh, madam. suur tänu ja nüüd järg-, järgnevalt äh, proua Konetsen EAS-ist, palun. suur tänu teile. mõned sõnad ka minu poolt. kõigepealt vabandan proua Mogherini nimel, kes tegelikult on sellesse protsessi olnud väga tihedalt kaasatud ja ettevalmistustöös kaasa teinud. nagu minu kolleegid juba mainisid, siis Euroopa investeeringute kava sobib tegelikult meie raameesmärkidega ja meie äh, tervikeesmärkidega. on selge, et keskendumine on siin äh, äh, arengu toetamisele, ka jõukuse kasvule, vaesuse väljajuurimisele, töökohtade loomisele ja oluline on ka äh, toetada äh, meie partnerriike, äh, kohti, kus me tahame säästliku arengu eesmärke saavutada kõige paremini, ka COP kakskümmend üks eesmärgid ja Pariisi kliimakokkulepe on tegelikult selles laiemas raamistikus sees, mm, mis puudutab taristuinvesteeringuid ja loomulikult Euroopa välisteenistuse jaoks on äh, välis- ja julgeolekupoliitika globaalne strateegia tähtis ning keskendumine meie eesmärkidele, jõukus, julgeolek, äh, vastupidavus, töökohad, äh, kõik see on seotud meie eesmärkidega ka. nii et kas globaalne strateegia aitab Agenda kaks tuhat kolmkümmend ellu kutsuda või vastupidi, siis väga oluline Äh, lähendamise võimalus on siin nende äh, strateegiate vahel. see tegelikult on ka seotud äh, rände põhjustega tegelemisega. see kõik moodustab laiema kom-, kompleks teemadest, kus me püüame mõjutada neid tingimusi, mis võimaldaksid inimestel kohapeal paremaid elutingimusi luua. investeeringute kava loomulikult eh, on olnud väga innovatiivne, minu arust ei ole olnud sellist eh, võimalust varem. see läheb ka kaugemale ja on ambitsioonikam kui see, mida oleme varem näinud eh, erinevad usaldusfondid, mis väga erinevaid teemavaldkondi katavad, on olnud küll varem, aga siin on meil samm edasi minu arust ja meie partnerriigid on näidanud tegelikult väga suurt huvi sellesse mm, instrumenti ja ootavad äh, seda, kuidas tulevikus seda rakendama hakatakse. ja erinevad meie kontaktid, äh, ükskõik, kas on äh, samat meelt riigid või on rahvusvahelised organisatsioonid, nad on olnud väga uudishimulikud selle uue teed rajava instrumendi suhtes. Addis Abebas oleme me Äh, selle rakenduseks ka teinud äh, kõik vajalikku, nii et minu arust Euroopa Liit on siin tugevat äh, juhtrolli mängimas, selge on, et meil on vaja selles valdkonnas veel piisavalt ära teha. oluline on teha samm edasi ning vaadata, kuidas oleks võimalik erainvesteeringuid ka täpselt samamoodi ligi tõmmata uus asi siin on, et me püüame võimendusefekti luua, erainvesteeringute jaoks, mis äh, on ka VKE-de hüvanguks äh, noorte ja soolise võrdõiguslikkuse loomiseks. läbipaistvus ning äh, avatud informatsioon ja kättesaadavus selle instrumendi puhul on ka uus asi ja loomulikult nii, nagu ka meie üleüldine lähenemine välissuhtluses ja koostöös partnerriikidega, on see täpselt sama oluline raam siin sambad kaks ja kolm, mis puudutab tehnilist abi ja seda, kuidas me saame oma poliitilise dialoogi ja ka eelarve toesse ellu viia, samuti ka välissuhetesse, sealhulgas vabakonna kaasamisse, need on kõik võrdse tähtsusega aspektid. tagada üleüldine koherentsus, sidusus ja sünergiat on ka meie roll meie delegatsioonid mängivad tulevikus äh, väga suurt rolli, püüdes kõiki neid erinevaid aspekte kokku tuua ning tagada äh, seda, et äh, kõik need aspektid üksteist täiendavad. lõpetuseks tahan öelda, et G kakskümmend loomulikult arendab ka omalt poolt välja mõtteid, no mitte uut rahastamist küll, aga laiemat raamistikku Aafrika riikide jaoks, kus on eesmärk soodsa keskkonna loomine ja mis on tegelikult äh, sama loogika kohaselt, äh, nagu meie tegevus praegu siin. meilt päriti aasta tagasi juunis, äh, et teeksime ettepaneku investeeringukava kohta, siis Euroopa säästva investeeringukava kohta. nüüd on sammud edasi tehtud, ootame koostööd teiega niimoodi, et praktikas seda rakendada saaks. suur tänu! meie ajakava on, nagu näete, väga tihe ja kõneaeg alati napp, ütleb esinaine teen ettepaneku, kolleegid, ja meie komisjon on väga suur, võtame kolm kaasraportööri, igaüks saab kolm minutit kõneaega. siis edasi, variraportöörid, äh, iga fraktsiooni kohta üks inimene ja siis teine ring veel, kui meil aega selle jaoks äh, on. nii et palun ärge korrake ära äh, kõiki neid samu asju, mida eelkõnelev kolleeg on juba öelnud, niimoodi säästame aega. alustame härra Fransulikaga, kes on kaasraportöör sotsiaaldemokraatide leerist ja telekomisjonist, palun. suur tänu teile, esinaine, austatud äh, aseesimehed, head kolleegid, kallid külalised. kõigepealt tahaksin omalt poolt väljendada rahulolu läbirääkimiste tulemuse osas teiste äh, kahe kaasraportööriga ja tahaksin tänada neid väga positiivse lähenemise ja tõhusa töö eest, mida on juba tehtud daamid ja härrad, asi on nii, et meie ees on väga oluline uus projekt ja see mõjutab Euroopa Liidu välissuhteid, aga eelkõige teatud piirkondade säästvat arengut meie idanaabluskonnas ja Aafrika riikides see annab võimaluse luua töökohti, äh, tõmmata kaasa uusi investeeringuid ja see kõik tagab äh, loomulikult äh, rahu ja julgeolekut. ma arvan, et see kokkulepe, millele me hakkame lähemale jõudma, on väga tasakaalus. liiga palju ei ole rakenduslikke detaile siin õhus, aga sellegipoolest on mitmeid Äh, selliseid äh, kindlaid põhimõtteid paigas, mis seda määrust ei lase meelevaldselt tõlgendada. meie peamine mure, tulles nüüd telekomisjonist, on see, et arenguperspektiivist äh, näiteks TAK-i kriteeriumite kaasamine, erinevad poliitika loogikad, inim- ja sotsiaalõiguste järgimine, sooline võrdõiguslikkus, kliimamuutuste mõju Äh, maksudest kõrvalehoidmine ja kõik need aspektid on kaasatud. ma tahan äh, rõhutada, et Euroopa Säästva Arengu Fondi peamine mõte on lisanduvuspõhimõte selleks, et äh, ligi tõmmata investoreid ning luua töökohti ja toestada arengut erinevates riikides ja regioonides. ja mul on väga hea meel, et sellest on räägitud siin tekstis mitmel korral. enamgi veel. tähtis on silmas pidada, et selleks, et me oleksime edukad, peab Euroopa Säästva Arengu Fond olema hea ja korralik instrument, keskendumas nendele riikidele, kelle puhul on praegune areng olnud vajaka, see on väga oluline aspekt, mida peaks rõhutama. vähem arenenud riigid või äh, õrnadel alustel olevad riigid ja ma näen tegelikult, et äh, oluline on see, et kõigepealt me peame rääkima arengust, enne kui hakkame rääkima siin äh, rändest me oleme säästvat arengut juba fookuses hoidnud Euroopa Liiduna erinevates äh, maailma piirkondades ja nüüd loomulikult, kui me hakkame äh, õiguslikku rännet äh, puudutama, jah, see on hea, aga kõigepealt on vaja tagada areng vähem arenenud riikides ja piirkondades ja see ongi meie fondi eesmärk Äh, korralik rakendamine, daamid ja härrad, tähendab seda, et äh, ka mikroettevõtetel ja väiksemate ja keskmise suurusega ettevõtetel on võimalik saada ligipääsu laenuvõtule äh, niimoodi saab Euroopa Säästva Arengu Fond jõuda oma äh, maksimaalse potentsiaalini, tuues jõukust ja stabiilsust ning majanduskasvu nendesse regioonidesse. oluline on rõhutada ka seda, et kohalikud äh, ettevõtmised peavad iseenda eest vastutama, vahel me näeme seda, et hargmaised ettevõtted lihtsalt tungivad kohalikku äh, piirkonda, võtavad üle seal maavarad, arenguvõimalused ning ei jäta tegelikult mitte midagi maha, ei äh, täppisteadmisi ega ka äh, maksurahasid. suur tänu, ütleb esinaine, katkestab, ütleb, et tahan olla aja jagamisel kõigile võrdselt äh, tegev. nüüd saab härra Kukan sõna, palun. suur tänu ja aitäh ähm, komisjoni peadirektoraatide esindajatele ja EAS-i esindajale sõnavõttude eest ma vaatan selle fondi loomist äh, välisinvesteeringute plaani ja, ja üldise Euroopa Liidu välistrateegia äh, kontekstis üldiselt tuleb meie välistegevust paremini koordineerida ja koordineerida tööd ka äh, välisabi andmise mõttes. seetõttu ma olen igati selle poolt, et loodakse Euroopa jätkusuutliku või, või kestliku arengufond, seetõttu mm, et ma arvan, et selle fondi abil on mitmetele välisväljakutsetele võimalik vastu astuda, toetada meie lähikonnas ning Aafrikas arengut. me kannatame erinevate välissurvete all, maailmas äh, on igasuguseid suundumusi ja seetõttu peaks säästlik, säästva arengu fond olema äh, fond, mis aitab koostööd teha partnerriikidega ning selle tagajärjel äh, ka vähendada lõpuks äh, rändesurvet Euroopale. Äh, toetan põhieesmärke, milleks on era- ja avaliku sektori investeeringute ühendamine, parema investeerimiskliima loomine, ähm, eriti arvestades keerulist poliitilist olukorda. samuti on oluline erasektori kaasamine EFSD-sse, peame ka rahvusvahelisi institutsioone kaasama selleks, et ettevõtlust toetada, töökohti luua, finantseerimist tõhustada, eriti väikestele ja keskmistele ettevõtetele. EFSD eesmärkide puhul tuleb leida adekvaatne tasakaal Euroopa Liidu arenguvajaduste ja välispoliitika vahel ning ähm, rändega seotud väljakutsete vahel. tuleb teha nii, et EFSD on järjekindel äh, ning selle tegevus äh, on koordineeritud ülejäänud Euroopa Liidu algatustega, eriti Euroopa Liidu välisteenistuse tööga. tuleb teha ka nii, et EFSD töö maksimeerib lisaväärtust, mille Euroopa Liit võib anda, samuti aitab vähendada ähm, turul läbikukkumist, maksimeerides erakapitali tõhusust. ja lõpuks me peame tegema nii, et Euroopa Parlamendilgi oleks selle instrumendi töös tähtsam roll ja nii nagu härra Frunzultsa ütles, ootan suure huviga äh, selle fondi nimel koostööd, loomise nimel koostööd teiste raportööridega ja koostööd ka selleks, et tõhustada Euroopa Liidu välistegevust. suur tänu ja lõpuks proua Heider Karjasabal-Rubjall suur tänu. aitäh. täna peab ütlema suur tänu, esimehed, tõesti, täna on ühinenud kolm komisjoni ja see on ajalooline hetk. kolm raportööri teeb koostööd selleks, et äh, konkreetseid ettepanekuid teha ja me tahame tõesti ka äh, ajalugu teha ise, äh, luues uus, uue fondi ja äh, aidates kaasa Euroopa välistegevuse plaani elluviimisele. komisjoni ettepanekusse on meil tõesti positiivne suhtumine, tähtis on erasektori kaasamine selleks, et toetada naaberriikide majandussotsiaalset arengut ja see on selline algatus, Äh, mis võimaldab osa fondi äh, rahadest kasutada garantiina nendele ettevõtetele, kes tahavad töötada selle nimel, et jõuda Euroopa Liidu eesmärkideni. oluline on, et meil on üks kindel struktuur, mitte mingisugune segas, segavahend, uus garantii võimaldab meil paremini tööd koordineerida, erinevaid vahendeid erinevatest fondidest ühendada. et ähm, kolleeg Kukan juba rääkis sellest, meil on EIB välistegevuse mandaat, meil on äh, mitmeid erinevaid äh, tegevuskavasid ja oluline on nüüd hea koordineerimine ja ähm, tuleb teha nii, et poliitikad üksteist toetaksid ja täiendaksid. me oleksime pidanud tegelikult oma ettepanekute vormistamise lõpetama ülehomseks. Ähm, oluline arvestada iga komisjoni spetsiifikaga. Ähm, aseesimees Saarvamaa rääkis, et me peaksime EFSI kogemusi arvestama ähm, meil on olemas ka vastavad raportöörid, kindlasti konsulteerime nendega, eelarvekomisjon lisab deta-, detaile oma poolt, meil on äh, tõukefondide kogemus, juhtimiskogemus, seda tuleb arvestada äh, erinevatel tasanditel, strateegilises juhtimises, operatiivjuhtimises ja loomulikult tuleb korraldada ka parlamentaarne järelevalve. veel üks küsimus on oluline, nimelt täiendavus geograafiline ja temaatiline jagunemine. me soovime, et fond oleks lisaväärtuseks Euroopa Liidu praegusele tööle. oli küsimusi komisjonile ka, aga ma kardan, et nad ei jõua vastata täna niikuinii. seega olgu see praegu kõik. suur aitäh meil on alles esimene ar-, äh, arvamuste vahetus siin, kui me raporti valmis saame, siis saame põhjalikumalt rääkida kõigist küsimustest. me tahaksime variraportööridele kõigile kaks minutit anda ja kui meil aega on, siis anname veel soovijatele sõna. härra Deva, proua Jäätenmägi Aldest, kuue esindaja proua Neride äh, Haudala Rohelistelt ja proua Äh, või härra Korao EFTD-st. nüüd, Nerj, Deva, sina oled ECR-i nimel esimene kõneleja, palun. suur tänu. Äh, te kirjeldasite seda ajaloolise kohtumisena, sest kolm komisjoni on kokku tulnud, tõesti, mina arvan, et see on ajalooline komis-, komisjonide koosolek, sest me loome ajalugu selle tõttu seda, äh, selle tõttu et me loome siin midagi täiesti uut viimasel kaheksateistkümnel aastal, millal ma, mil ma selles komisjonil olen töötanud või isegi kaksteist aastat olen ma siin rääkinud just sellest samast probleemist, et tuleb midagi teha ja mul on väga hea meel, et siin täna selles saalis äh, tõesti äh, toimub äh, ajalooline kohtumine. meil on siin komisjoni kolleegid, kes on äh, tõesti julged olnud ja algatust üles näidanud ja kaheksateist aasta jooksul siis, nagu ma ütlesin, äh, on umbes nelisada miljardit eurot kulutatud äh, grantidena välisabile ja kolmekümne kuue aasta jooksul EDF-i, SEB jooksul arengu jooksul on äh, veel lisatud miljardid selleks, et vähendada äh, vaesust. ja ma olen äh, Briti konservatiiv, mul on hea meel, kui ma saan öelda, et meil ei maksa anda kala, kui ta on näljane, vaid tuleb talle anda õng, et ta saaks õppida kala püüdma. nüüd kui me kõike seda oleksime kolmkümmend aastat juba teinud, kolmkümmend aastat tagasi juba teinud, siis me oleksime eh, suutnud triljoneid eurosid Aafrikasse investeerinud, Aafrikast oleks kujunenud tohutu turg, see oleks olnud nagu Marshalli plaan, ehm, aafriklased oleksid endale suure turu loonud, teistele ka, aga praegu eh, on see turg väga väike siiski olen ma äh, õnnelik äh, ja rahul ja uhke selle üle, et nüüd asjad muutuvad ja vaatame siis, mida me saame teha lõppude lõpuks oma sõnumiga. suur tänu, väga entusiastlik äh, toetus ja järgmiseks proua Jäätenmägi. suur tänu ma tahaksin põhiküsimustele keskenduda. kuidas on võimalik garanteerida, et FSD tõesti annab lisaväärtuse. kuidas on võimalik tagada see, et mingisugust kattumist ja topelttööd ei teki ähm, seoses olemasolevate programmidega ja veel, kuidas on võimalik teha nii, et EFSD ei muutu takistuseks äh, standardsele traditsioonilisele rahastamisele ja veel kuidas on võimalik tagada seda, et EFSD raamistik äh, ka tegelikult toimib ja, äh, ja toob kasu arenguriikidele. väga sageli ähm, arvestatakse väga vähe nende riikide oma võimekusega võib, võib-olla seitse-kaheksa protsenti suudavad nad ainult panustada samuti tahaksin mõelda, eh, mis saab kliimamuutuste vastasest võitlusest, kas see, mida me teeme, on piisav eh, ja veel. ma olen natukene eh, ettevaatlik, kui me räägime naabruspoliitika rahastamisest võib-olla on võimalik äh, kärpeid teha laienemise eelarvest, sest äh, laienemine ei ole praegu prioriteetne ja lõpuks äh, tahaksin veel ühest asjast rääkida, millest juba on kõneldud, see puudutab vastutustunnet ja läbipaistvust. kui me esimesed tulemused saame, siis me näeme, mis on saanud, mis on juhtunud meie rahaga aga me teame, et me peame ju ka seda seletama rahvale, mida me oleme teinud. suur aitäh. kuue kolleeg, palun. Yeah, sorry. Oh, sorry. Yeah, can we, it's Madam it's Niriada from GUE, yeah. Niriada, palun. suur tänu. ma tahaksin anda kolleegile Äh, kuue kolleegile oma kõneaja, sellepärast et äh, ma tahaksin äh, millestki muust sõna võtta, mul on tegelikult väga palju lisada kõikidele küsimustele, et minu kolleegid teavad seda. okei okay., please, you are, you are speaking to the shadow raporteur yeah, okay.. räägite siis teie variraportööri nimel? jah, suur tänu. meie vaatevinklist me loomulikult äh, tahame säästlikku arengut, aga me peame looma ka tingimused selleks, et naaberriigid äh, saaksid lõpetada selle sundrände, äh, kaotada põhjused, mis sunnivad inimesi liikuma, sõjad, kliimamuutus ja vaesus. sellepärast need mured, mida tahaksin teiega jagada, on järgmised hoolitsegem selle eest, et me ei kasutaks arengukoostööd selleks, et meie välispiire öö, survestada. ja et teised riigid saaksid Euroopa Liidu mingisugusteks perifeeriaaladeks. peame hoolitsema selle eest, et need inimesed, kes, need maad, kes kõige rohkem kannatavad selle nende põhjuste all saaksid ikkagi ka selle raha, mitte et need riigid, kes teatud kriteeriume lihtsalt täidavad Ehm, need riigid, mis asuvad geograafiliselt õiges kohas või on transiidiriigid rände puhul, see ei ole ainus põhjus. peaksime hoolitsema ikkagi selle eest, et me vaatame, missugused need põhjused ja tingimused on eh, ja, ja need ei peaks olema riigid, kus eh, on avaliku sektori võimalused piiratud või ma räägin siin erainvest-, investeeringutest, mis äh, äh, ka riskid kõrvaldavad äh, ja, ja võitlevad ka selliste kohalike monopolide või olikopol-, olikopolide eest või vastu. ja kui investeeringud erasektoril äh, hästi välja ei tule, siis peab erasektor selle kahju kandma. ma arvan, et teistsugust poliitikat on meil tarvis. peame hoolitsema selle eest, et meil oleksid oma otsesed ressursid, mis suunataks täpselt nendele kohalikele sidusrühmadele, mitte aga ei satuks need rahad kohalike või rahvusvaheliste suurfirmade kätte seda peame silmas pidama, me peame lihtsalt progressiivsemalt mõtlema. Oh no sorry, no I have got sorry, madam, sorry, Heidi Hautala, this is still on the shadow. Eh, veel üks äh,, Heidi Hautala kõigepealt, palun. Um, I think. suur tänu. me ei peaks kiirustama selle väga tähtsa ettepanekuga. kui me tahame oma kohustusi täita, mis on seotud Mm, rahastamisega arenguabis ja selleks, et kaasata erasektorit ka, siis peame mõtlema väga põhimõtteliste küsimuste üle ja kolleeg Jäätenmägi küsis just ühe väga tähtsa küsimuse, nimelt, mis saab olema see lisandväärtus ja seda peaks komisjon ja välisteenistus meile seda selgitama, et ei oleks dubleerimist ja et pöörataks tähelepanu ikkagi arenguteemadele nüüd olen märganud hea meelega, et viimaste arengute käigus institutsioonide vahel on tõepoolest olnud rõhku rohkem sellele, et kuidas äh, juurida välja vaesust, kliimateemadega tegeleda ja Agenda kaks tuhat kolmkümmend eesmärke täita. ma arvan, et me saaksime tugevdada oma määrust siis, kui nõnda, et eh, kui me ei räägiks ainult nende rände juur, aluspõhjuste väljajuurimisest. tahaksin küsida komisjonilt, kas see instrument piirdub ainult päritoluriikide või transiidiriikide puhul, rände puhul, siis kui nõnda on, siis eh, on see kindlasti viga. miks me peaksime kiirustama eh, midagi selle mm, segarahastamise üle, kuna rah-, segarahastamise äh, auditid ei ole veel avaldatud. ja siis lõpuks veel garantiidest. ma arvan, et garantii mõte peaks olema selles, et nii palju kui võimalik oleks otse rahastamine äh, vähim arenenud riikide jaoks ja meil peavad olema põhjalikud kaitsemehhanismid, mis on seotud inimõiguste, põhiõiguste äh, ja muude õigustega ja küsimus on nüüd selles, milliste kriteeriumide alusel me saaksime selliseid projekte leida, mis tõesti annavad ka arengualaseid ähm, tulemusi, muidu me raiskame lihtsalt raha. aruandekohustus on väga tähtis ja see on seotud ka ressursi küsimusega. komisjonil peavad olema piisavad ressursid selleks, et oma seiret ja kontrolli läbi viia ja strateegianõukogu peab pöörama tõepoolest küsim-, tähelepanu just nimelt strateegilistele küsimustele. Ignacio Corral, Ignacio. viimaseks Ignacio Corral. suur tänu, proua eesistuja. mis iganes on nende instrumentide nimed, tegelikult peame pöörama ikkagi tähelepanu hoopiski eesmärkidele kui me räägime rändest, siis alati on risk selles, et arenguabi jaoks äh, ette nähtud raha kasutatakse hoopis selleks, et piire tugevdada, ehk siis või äh, sisserändajaid peatada. ning kui me räägime erainvestoritest ja investeeringutest, siis need võivad olla positiivsed, aga võivad olla ka negatiivset laadi, sellepärast tuleb olla ettevaatlik kui eesmärgiks on võimaldada arenguriikides kasvu, siis me peame kasutama neid samu reegleid ja parameetreid, mis, mida me kasutame oma vastavate projektide puhul. seda peab kindlasti silmas pidama, et nõuded oleksid sama kõrged. ja tahaksin esitada küsimuse selle rahast, segarahastuse kohta, meil oli just eelmisel nädalal äh, kõrge esindajaga kohtumine ja Bill Gatesiga ja ja üldiselt muidugi te, tema fondi tööd loetakse positiivseks, aga arvestades nüüd seda, mida Trump pakub välja Ameerika arenguabiga seoses, siis missugune saab olema sellise koostöö tulemus, mida me teeme äh, Ameerika vabaühenduste ja Euroopa Komisjoni vahel või kas tuleb nüüd meil võtta kogu see koorem enda kanda, mis äh, mis on seotud Ameerika projektidega, millele enam raha ei anta. suur tänu. nüüd on veel päris palju sõnasoovijaid jäänud. me saame küll teise vooru teha, aga igaüks saab poolteist minutit. ja kõigepealt Rahvaparteist härra Vente. Linda, nüüd väga krótko rolle Parlamentu Euroopa. suur tänu. ma teen väga lühidalt. Euroopa Parlamendi roll on siin väga oluline. mul on otsene küsimus. mis on Euroopa äh, Parlamendi roll strateegianõukogus? ja mis see vaatleja staatus tähendab? ja kas seda kasutatakse ka tegevusega operatiivsete küsimuste osas? It was exactly the same question. <laughs> oli täpselt sama küsimus, ütleb järgmine kõneleja. see läks küll väga kiiresti. Anžel. auväärt külalised, suur tänu. Euroopa kest-, säästva arengufondi ettepanek võib tõepoolest olla katalüsaatoriks oluliste rah-, era- ja öö, äh, avaliku sektori investeeringute tegemiseks aga kuigi need kavatsused on head, ei pruugi need üksinda siiski märkimisväärset mõju omada nendele miljonitele tavakodanikele, kes katsuvad vaesusest pääseda. sellepärast kutsun mina üles teid, poliitikuid, et ärge unustage seda, et paljude nende riikide ühisomadus on see, et nad vajavad vabadusi hädasti, eriti majanduslikke vabadusi. just omandiõiguse küsimused on olulised, näiteks Egiptuses üheksakümmend protsenti kinnisvarast, äh, kinnisvarast ei ole äh, nõuete kohaselt äh, registreeritud. küsimus on inimõiguste austamises just üksikisiku tasandil, sellepärast et igas riigis, ka kõige väiksem enamus on üksikisik, meil ei ole et vaja, et valitsus sekkuks hirmsasti. ettevõtte asutamiseks ei ole tarvis häid sidemeid kohalike võimudega või parteidega. hoopis on tarvis õigusriigi põhimõtteid, tõhusat kohtusüsteemi ja kas välisteenistus jagab seda arvamust ning kui nii, siis kuidas meie parlamendiliikmed saaksime teid abistada, kui te nende liik-, riikidega läbirääkimisi peate, suur tänu! suur tänu, järgmine kõneleja, palun! austatud eh, kolleegid, teen kiiresti ja kasutan ära võimaluse maksimaalselt, et küsida meie austatud külalistelt. Euroopa Kontrollikoda on öelnud oma arvamuses, et Euroopa Komisjon nende arust ei ole piisavalt pööranud tähelepanu ressursside koondamisele, kui eelarvet koostatakse, sellepärast et nad ei ole mõelnud baasküsimuste peale, mis puudutab maksude kogumist. ma saan aru, et meie dialoog jätkub tulevikus, nii et ma tahtsin küsida, kuidas komisjon plaanib äh, selle äh, järelevalve puuduse kompenseerida? Äh, ja seda, et raha saamine garantiifondist peaks käima ikkagi käsikäes sellega, et investeeritakse ettevõtetesse, kus võib-olla ei ole niivõrd äh, tugevat garantiid, et nad saaksid laenu eraturult. kuidas aga seista selle eest, et need projektid äh, ei haavaks inimõigusi või need ettevõtted ei teeks midagi inimõiguste rikkumiseks? proua Sargentini jah, me seame siin praegu laenude ja laenude garantiide süsteemi äh, killustunud ja äh, nõrgadel alustel riikide jaoks ja sageli on need investeeringud suurte taristuprojektide sisse. tahaksin küsida, kuidas me saame selle säästlikuks muuta ja kuidas me eh, saame luua olukorra, kus kolmandad riigid eh, maksavad selle eest. me maksame praegu arenguabiks eh, raha ning me anname tegelikult partneritele raha, kes alguses äh, arengut võib-olla ei sihi oma tegevusega, aga meie eesmärk on loomulikult takistada, et pagulased jõuaksid Euroopa Liitu, meil on vaja väga, väga selgeid suuniseid äh, tagamaks, et äh, me jõuame ikkagi oma arengueesmärkideni ja praegu on väga üllatav see, et areng on kui miski tööriist, mis võimaldab äh, vaesusest üle saada, see ei ole mingi uus asi, see ei ole uus ka rände jaoks ja nüüd minu arust äh, on täiesti vaieldav, et me alustame sellise projektiga ja loodame, et see aitab. Äh, lõpetuseks, esimees, meil on minu koduriigis juba olemas pank, kes toetab selliseid laene. kui me mõtleme nende skandaalide peale, mis on Ladina-Ameerika ja Aafrika riikides kerkinud, Hollandi ametliku arenguabi tõttu, mis ei ole tegelikult projektide jaoks, mis eh, ei ole seotud säästliku arenguga. ma olen väga mures seetõttu, ma tean, et väga eh, head eeldused ja tahtmised on eh, teie poolt, aga ma ei ole kindel, et Euroopa Investeeringute Pank ikkagi suudab sellega toime tulla lõpuks. jah, väga hea on see, et liikmesriigid, kellel on kogemus nende algatustega, saavad omadest õppetundidest rääkida. härra Ponga, palun, teil on sõna Merci, madame la president. suur tänu. ma tahtsin ainult mõned märkused teha, kõigepealt muidugi Euroopa Komisjonile palju õnne selle ettepaneku puhul. see peaks nüüd vastama tegelikele vajadustele ja kui me räägime ähm, arenguabist, siis see peaks aitama meil ka ebaseadusliku migratsiooni vastu võidelda äh, luua finantseerimisvõimalusi, sest äh, ressursid on ju piiratud, aga vajadused väga suured. see fond peaks avama uusi võimalusi ja nüüd tuleb tagada seda, et see äh, fond täiendaks teisi fonde ja seda juhitaks läbipaistvalt. Euroopa Parlamendi fondi tuleks seetõttu tugevdada ja äh, juhtimises tuleb täpsustada ka, milline koht on EIB-l tegemist on äh, ikkagi äh, üritusega, mis peaks säästliku arengu tagama ja ähm, e, selle ähm, fondi ähm, tööst tuleb Euroopa Liidu prioriteete arvestada ning julgustada ka e, Euroopa väliseid tegijaid ka äh, kaasa lööma, näiteks kaasata Euroopa Euroopa äh, Investeerimispank, mis annab meile teatud finantsvõimenduse, tänan. minu poolt ka mõned aspektid, ütleb esinaine. Äh, jätkates sealt, äh, kus lõpetas Judith Sar-, Sargentini, kaks miljardit tuleb ERF-ist ja ka enamus ikkagi arengu äh, eelarvest Euroopa Liidust ning oluline on see, et see raha kasutatakse ära ikkagi arengueesmärkide täitmiseks ja nii, nagu eelkõnelejad ütlevad, et me tahame kindlasti ka, et eh, seire ja kontroll nende rahade puhul oleks olemas. siis veel selguse osas. me rääkisime Euroopa Investeerimispangast ja see, mida varem siin öeldi, ma saan aru, ehm, tähendab seda praegu, et erasektori rahastamine eh, jätkub, kus oodatakse eh, panganduselt ka tootlikkust ja tulu aga me räägime praegu ikkagi nendest riikidest, kuhu on tavaliselt raskem investeerida. kui see on paketi osa, siis eh, tahaksin komisjonilt pärida, milline osa täpselt teeb mida selles paketis ja siis oleks võimalik ka Euroopa Investeerimispanga poole selles osas pöörduda, sest praegu luuakse uus äh, garantiifond äh, EFSD puhul, äh, siis säästva arengu tagatisfond ja ma saan aru, et see on ka komisjoni juhtimisel, nii nagu ka Euroopa Investeerimispank. kui teie ettepanek võetakse vastu, siis hakkate haldama siis kahte panka, nagu ma aru saan, selles osas. härra Kõrents, olete sõna palunud, saan aru ja siis järgmised mm.. suur tänu. kui fond on edukas, siis äh, suurenevad investeeringud äh, SKT äh, abistataves riikides ja võib ka väheneda ebavõrdsus. kaks tulemust kui meil on äh, mudel, mis eelistab riskavaid, siis äh, ebavõrdsus suureneb ja kui me püüame nagu võrdselt äh, nii vaeseid kui rikkaid kohelda, siis on võimalik ehk ka kuidagi vähendada neid ebavõrdsusi. rohkem rikkaid, rohkem vaesed, siis võib juhtuda nii nagu Ladina-Ameerikas. me et me ei suuda oma, oma eesmärke saavutada, ÜRO on selleks loonud äh, milleeniumi arengu eesmärgid. nüüd ma selgitan. Äh, me ei suuda seda saavutada, mida me soovime homme, aga äh, tuleb juba esimesed sammud ära teha ja siis vaadata kaugemale investeering, kuidas investeeringuid teha kuidas suudate investeerimispoliitikat suunata eh, poliitilise dialoogi abil, eh, siis on meil instrument, mis eh, võimaldab näiteks maksunduse ja see sotsiaalkindlustuse abil rikkust võrdsemalt ümber jagada, siis on meil tõesti selline eh, mudel, eh, mis võimaldab vaesust vähendada, see on oluline sõnum ja selle tuleb ka viia eh, Euroopa Komisjoni arengukoostöö peadirektoraati. siin on mitmeid küsimusi, mille kolleegid on tõstatanud. kes tahaks komisjonist või välisteenistusest vastata? härra Montsevici, kas teie? jah, alustan ja siis annan kolleegidele sõnajärje edasi. esiteks äh, kõigepealt äh, suur tänu selle debati eest. ja meie arutelu näitab siin, et me töötame sellises olukorras, mis või sellises keskkonnas, mis pidevalt äh, muutub. Äh, loomulikult äh, väljakutse on meie ees sellepärast et äh, meil on äh, üleilmne lähenemine ja üleilmne vastutus seetõttu. Äh, kui on tõsi, nii nagu me kõik ütlesime, et kõik vahendid peaksid olema olemas, et uute väljakutsedega silmitsi seista ja ma tuletan meelde, kolm erinevat sammast, grandid, investeeringud ja liikmesriikide eelarvevahendid. ma arvan, et loogiline on siin praegu, et siin debatis ja ka järgnevates debattides räägime me ikkagi siin ühest väga selgest äh, Ehm, migratsioonipoliitika arust siis äh, migratsiooni ja äh, julgeoleku äh, vahelisest seosest, siis räägime arengust ja investeeringutest äh,, nii et need teljed on selged ja see peab olema integreeritud äh,, kui meie lähtepunkt on õige, siis loomulikult on õige küsimus meie eest, kuidas kõige sellega tõhusalt toime tulla. mida me oleme teinud ettepane- äh,, oma äh, Euroopa Säästva Arengu Fondi ettepanekuga, loomulikult ei ole riskivaba, aga see on kogemuste põhine, selleks, et võtta neid väljakutseid tõsiselt ja et meil oleks olemas baaseesmärk selleks, et äh, arenguks ette nähtud rahadega arenguabitööd teha, sest loomulikult arenguabivahendid on ka see, mida äh, äh, NIR peadirektoraadis meie kolleegid siin kasutavad, nii et me kasutame tegelikult integreeritud moel neid vahendeid selleks, et mobiliseerida ressursse, et äh, paremini äh, sarvist haarata neil väljakutsedel, mis on meie ees. kas see on riskivaba? ei, aga see on igatahes meie vahendite ühtesulatamise äh, kogemusel baseeruv. me eelmisel aastal alustasime, seda kõike ei ole veel põhjalikult hinnatud, aga auditi mm, järelmina võime öelda, et seda on tunnustatud ja ma olen nõus oma kolleegidega, et see võiks olla heaks vahendiks aga seda tuleb äh, poliitika dialoogi sisse viia, äh, süvateadmistesse selles osas, mida on vaja selleks, et äh, arengupoliitikat korralikult luua ja seda ütles ka Kontrollikoda, mm, et enam-vähem asjad kulgevad, aga rohkem on vaja ära teha selleks, et meie poliitika dialoogis oleks see ka nähtav ja täpselt nii ongi. ja nagu teie ütlesite kõik ja nagu ütles härra äh, Görens olen teiega täiesti päri. ja ma tahaksin tuletada meelde teile, et kahe tuhande seitsmenda ja viieteistkümnenda vahel tegime me juba erinevate investeeringute kokkusulatamisvõimalusi ja me oleme näinud, et kaks koma seitse miljardit äh, aitas luua kakssada seitsekümmend kaheksa projekti ja see äh, see väga selgelt näitas ka lisanduvusefekti, nii et mida me oleme teinud, oleme ehitanud taristuprojekte äh, piirkondades, kus ei olnud enam üldse teid näiteks. Äh, siis oleme loonud äh, päikeseenergial töötava jõujaama võrkusid selleks, et energiat ümber jagada ja nii edasi, nii et me oleme teinud tegelikult äh, Äh, põhilist. oleme mõelnud, mis on areng, äh, mis, kuidas võiks lisanduvust luua. loomulikult on see tehtud pigem avaliku kui erarahaga, aga investeeringuloogika see siiski järgib ja meil on tegelikult see kogemuste pagas, äh, millele rajaneda. selleks, et seda teha Euroopa Parlamendi kontrolliva pilgu all näiteks, meie ettepaneku kohaselt on ka parlament äh, olemas meie strateegilises nõukogus äh, esindatud, äh, jälgib meie tegevust, vaatab ka üle meie projektid ning on lähemale meie tegevusele üldiselt. see garantii, see uus tagatisfond on tegelikult juba meie kogemuste baasil rajatud. selge on, et Euroopa Investeerimispank ja me oleme alati öelnud ka, et tegemist on justkui tööjaotusega üks tegeleb rohkem projektidega, mis on võib-olla pangakõlbulikumad äh, pangandussektorist, aga kui me äh, praegu seda tagatisfondi või vastupidavusfondi lööme, loome äh, ka Euroopa Investeerimispanga jaoks selleks, et koos kasutada meie kogemust ära ja et meil oleks täielik toimimisvõimalus, aga Euroopa Investeerimispank ka tegelikult annab meile oma kogemusega sisendi äh, Äh, öeldes, et äh, tegelikult see kokkulepe ei ole mingisugune kokkusattumus, see üksus, mis nõustab tulevist, tulevast äh, välisinvesteeringute instrumenti koostamist ja kasutamist, on tegelikult väga kogenud seltskond. ja sellest aspektist me siin mitte lihtsalt ei mõtiskle äh, selle üle, et äh, kui midagi teenitakse, on see erasektori jaoks ja kui kaotust kantakse, kannab selle avalik sektor. ei, meie püüame kasutada ära oma kogemusi ja selge on, et riskivabalt tegutseda ei saa, aga oleme sellele tugevasti pühendunud. ja meil on olemas ka väga arvestatavad kogemused meie tegelikult ka äh, toestame niimoodi oma delegatsioone kõikidel meie kohtumistel, sealhulgas ka vahearuande puhul, mida oleme oma äh, vahendite osas praegu tegemas küsimas, kuidas paremat investeeringukeskkonda ja kliimat luua, kuidas äh, selliseid projekte toetada, mis on arengu jaoks tähtsad. millised kriteeriumid on lõppkokkuvõttes tähtsad? sotsiaalne mõju, äh, töökohtade loomine, VKD toetamine ja noorte inimeste äh, töökohtade loomine. ja need on tegelikult kriteeriumid, mida me juba rakendamiseks kasutame. ja meil on väga hea meel neid asju ka seada sellesse unikaalsesse instrumenti mis puudutab ka meie kogemust investeeringute osas, siis see on väga killustunud, meil on seitse ühte sulatamisplatvormi praegu just meie äh, enda valdkonnas, meil on mitmeid äh, selliseid instrumente, äh, mis on siis segainstrumendid, kus on ka meie garantii tagatud ka teie jaoks, proua esinaine ja parlament, see on kõik kokku seotud ühte instrumente, mis on teie Eh, demokraatliku kontrolli all ja kannab ühte eh, eesmärki. see on üsna innovatiivne lähenemine, aga kui ma rääkisin kolmast sambast, ütlesin, et kõigepealt segarahastamine ja garantii andmine ning investeerimine, teine tehniline abi ja kolmas täpselt nii, nagu öö, eh, ütles härra Köörents, soodustav keskkond. meil on erinevad kogemused, erinevad skeemid, mida kasutada selles öö, raamistikus nii et meie ühtne ettevõtmine on tegelikult see, mida me äh, välja siin pakume, väljakutsetele vastamine praeguse instrumendi läbi, mis oleks selgem, lihtsam, vähem killustunud, võib-olla isegi paremini kontrollile alluv. ja loomulikult rahakogemus on juba olemas, kvaliteet samuti ja äh, meil oleks võimalik siis ka erainvestor, nii nagu proua Sargentini ütles, et tavapäraselt on see väheatraktiivne piirkond investorite jaoks, aga meil on juba mõtteid ja meil on kogemusi, kuidas investorit sinna suunata. lihtne ei ole, aga üleüldiselt see töö lihtne ei ole. nii et meie püüame siin ikka, nii et töötame koos ja äh, olen teie käsutuses nagu tavaliselt. suur aitäh, kas teil on midagi lisada? komisjon äh, äh, no mitte eriti, aga kolm märkust siiski kõigepealt äh, kui me üldse midagi vajame, siis see on äh, paremini koordineeritud lähenemine äh, oma suhetes partnerriikidega ja selleks on vaja meil koordineeritud poliitilist dialoogi, et ühendada erinevad olemasolevad instrumendid, olgu see siis kas segarahastamisvahendid või põhirahastamisvahendid ja nüüd on meil siis see uus garantiifond, tagatisrahastu ma arvan, et äh, me peame hea aluse looma edasisteks kõnelusteks ja aruteluks selle üle, mida me tahaksime ja mida meie partnerid tahaksid näha, et hakkaks juhtuma. Äh, ma räägin siin praegu nendest naabrusriikidest. praegu on juba mm, näha päris suurt huvi selle fondi kohta. ma tahaksin äh, taristuprojekte ellu viia, väikesi keskmisi ettevõtteid rahastada, sotsiaalsektorit rahastada, sest nad ei suuda neid süsteeme paika panna praeguste olemasolevate vahenditega. loomulikult see on väga riskantne ähm, tegevus kõik ja, ja see on uus, aga sellepärast on tähtis, et me pidevalt jälgime ja teeme kokkuvõtteid ja peame dialoogi par parlamendi ja teiste os sidusrühmadega, et tulemused oleksid nii head kui võimalik. teiseks, selle instrumendi ülesehitus. asjaolu, et me ühendame kolm elementi, ühest küljest EFSD, teisest, teiseks tehniline abi ja kolmandaks dialoogi pidamine ettevõtlusringkondadega ja ka teistega, sest need kolm elementi on tähtsad, sest just need annavad selle meie, ähm, selle struktuuri meie tööle ja mõjutavad meie tegevuse kvaliteeti. Pole kahtlustki, et see on tõesti ajalooline instrument, mida me siin loome. ja kui EIB-st rääkida, siis ma arvan, et EIB peaks olema kaasatud strateegilisse juhtimisse, äh, me oleme kõnelnud äh, nii ühest kui teisest küsimusest, arutanud, äh, kelle pädevusse need jäävad ja EIB-l on oma rahastamisvõimalused, neil on ka välismandaat olemas ja nendega saab arutada, mida on võimalik teha selle tagatisrahastu raames see, need kõnelused saavad olema väga huvitavad, nad on väga tähtsad ja tore, et seda küsimust täna tõstatati, sest strateegilise juhtimise nõukogus äh, peab olema ka EIB esindaja. ma usun, et nad suudavad oma tööga toime tulla. kas on veel midagi lisada lühidalt? Äh, suur tänu, ütleb EAS-i esindaja. ma arvan, et FSD-st tulenevad erinevad seosed iseenesest. arengukoostöö on lihtsalt nüüd eh, esiplaanile jõudnud areng ja humanitaarabi areng ja kliimamuutused ja need ähm, milleeniumi areng, arengu eesmärgid nagu äh, võimendavad kogu seda tegevust. ja muidugi küsimus on selles äh,, et ähm, pro-, programm, iga programmi puhul nimetatakse neid samu asju ära ja tuleb arvestada samas ka konkreetse riigi olukorda, kus tuleb demokraatiat edendada, kus valitsust toetada ja selle kestliku arengufondiga, millel on strateegilise juhtimise nõukogu, äh, on võimalik tagada see, et Euroopa Komisjon tõesti arengu eesmärkide nimel tööd teeb ja äh, muidugi hinnates iga riigi olukorda. Äh, kui me nüüd doonorite valikut vaatame, neid on palju, neid on erinevaid erasektorist Äh, heategevusorganisatsioone, meil on uusi riike, mis on muutunud doonorriikideks. Äh, ja äh, kindlasti tuleb pidevalt jälgida, kuidas, ähm, kuidas see maastik areneb. suur tänu! Um, tänan kõiki osalejaid arutelust, ma ei palu, et raportöörid võtaksid uuesti sõna, sellepärast et järgmisel koosolekul juba äh, tulete välja oma raportiga ja saame muudatusettepanekuid teha ja nii edasi. järgmisel kolmapäeva pärastlõunal on meil spetsiaalne kohtumine kell kolm, sidusrühmade eksperdid, kõik on kutsutud ja siis tutvustatakse kahekümne esimesel märtsil ka raporti projekti. tahaksin tänada ka minu kaas- juhatajaid Ahvetist ja eelarvekomisjonist. selle osa koosolekust lõpetan, aga meie arengukoostöö komisjoni töö läheb veel edasi kümme minutit, nii et palun, kes tahavad lahkuda, minge palun vaikselt, sest ma tahaksin päevakorrapunktiga neliteist edasi minna. suur tänu, kolleegid, et te tulite.